el señor presidente. Buenas tardes, colegas. tere päevast, kallid sõbrad. alustagem oma tänast koosolekut. laiali on jagatud eilse istungi protokoll. Äh, kellelgi pole selles osas nii vastuväiteid esitada, sellisel juhul on protokoll kinnitatud. vastavalt päevakorrale järgneb nüüd liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Euroopa Komisjoni asepresidendi deklaratsioon. proua Ashton, teil on nüüd võimalus rääkida Haiti maavärinast sõna saab ka volinik De Guht. kõigepealt aga anname sõna Catherine Ashtonile. mul on väga hea meel tervitada teda, teda meie kojas, mõeldes meie pikale koostööle teistes valdkondades ning soovime talle kõike head teie uues töös. Teil on sõna, proua Ashton Uh, härra president suur tänu nende lahkete sõnade eest kallid kolleegid ma palusin ähm, seda arutelu pidada selleks et anda ülevaadet olukorra kohta haitil pärast 1 jaanuaril toimunud kohut